<clears throat> hommikust alustame oma istungiga. järgmine päevakorrapunkt on Wolf Klintsi raport, mis käsitleb eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist. ning esimene kõneleja ongi härra Klints ise, neli minutit. härra president, härra volinik austatud kolleegid, juulis aastal kaks tuhat kaheksa tegi Euroopa Komisjon